läbipaistvuse suurendamiseks ning meie aruteludele sügavuse andmiseks. tänan, proua president, tänan lugupeetud parlamendiliikmed selle arutelu eest. aitäh, äh, proua volinik, selle koostöö eest, mis äh, on väga viljakas äh, loodetavasti ja ma lõpetan selle arutelu, järgmine ja hääletus toimub järgmisel täiskogu istungil mai alguses ja me lähme üle järgmise arutelu juurde, see on suuline küsimus komisjonile, mis puudutab tsüaniidi keelustamist äh, kaevandamisel ja nüüd ma annan kolmeks minutiks sõna härra Jaanus Aderile. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, suur tänu võimaluse eest sõna võtta. viimastel aastatel on langetatud väga tähtsaid otsuseid Euroopa Liidus eesmärgiga kaitsta meie keskkonna. siin ma viitaksin bioloogilise mitmekesisuse otsustele, veeraamdirektiivile. Euroopa Liidu veeraamdirektiiv teeb liikmesriikidele kohustuslikuks meie vee kvaliteedi kaitsmise ja veesaastatuse ärahoidmise. kas see on õige eesmärk? jah, on küll. kas meie kohustus on anda endast parim selle eesmärgi saavutamiseks? tõenäoliselt vastus on samuti jaatav kas on paika pandud mingisugune kaevandamistehnoloogia, mis seab ohtu meie vee ja kvaliteeti ja keskkonda, jah, kahjuks selline on olemas. tegemist on äärmiselt ohtliku ja vananenud tehnoloogiaga mina ja väga paljud teised parlamendi liikmed soovivad keelustada sellise tehnoloogia kõikjal Euroopa Liidus. kümme aastat tagasi toimus tsüaniidi Äh, katastroof Tissa jõesüsteemis ja sarnased vahepealselt toimunud äh, üritused saadavad meile hoiatavaid signaale. me oleme jõudnud nüüd ristteele, sest tegemist on kiireloomulise küsimusega ähm, kahjuks komisjonilt aegunud info alusel ainult kolm riiki kasutab tsüaniidi kaevandamisel ja veel kolm riiki äh, on juba keelustanud tsüaniidide kasutamise kaevandamistehnoloogiaga ja on nüüd eeskujuks teistele riikidele. Äh, see on kiireloomuline küsimus, sest kulla hind tõuseb äh, on võimalik, et Euroopas avatakse uusi kullakaevandusi, mis kasutavad seda vananenud tehnoloogiat. seega tegemist on väga suure ohuga meie keskkonna jaoks. kallid kolleegid, kui me tõesti soovime tagada meie vee kvaliteeti, siis me ei saa lubada tsüaniidist reostatud äh, järvi äh, meie jõgede ja sisevete läheduses ja seda võib juhtuda, kui kasutatakse endiselt seda vananenud tehnoloogiat. kui me tõsiselt soovime kaitsta bioloogilist mitmekesisust, siis, siis me ei saa lubada sellise tehnoloogia kasutamist, mis surmab elusorganisme meie veekogudes kalu. ja teisi kolleegid, me peaksime tegutsema, me ei peaks ootama uut katastroofi, et seda mõista. ja lõpuks ma tahan tänada kõiki kolleege, kes on kohal ja osalevad arutelus ma samuti sooviksin kasutada seda võimalust, et äh, avaldada tänu kõikidele kolleegidele, kes tegid koostööd, kuid kes ei saanud kohale tulla selle vulkaani probleemi pärast. Nad aitasid väga palju kompromissi saavutamiseks, mis on teile esitatud, rohelised, rohel- äh,, Rahvapartei äh,, ALDE, konservatiivid äh,, kõik toetasid seda tegemist on kiireloomulise küsimusega, mis vajab laiapõhjalist toetust palun säilitage oma äh, toetust, kuni resolutsioon heaks kiidetakse. aitäh ja nüüd saab sõna proua Malmström komisjoni nimel uh, uh, lugupeetud liikmed mu kolleeg volinik Piebals palub vabandada ta ei saa kahjuks täna siin olla nii et ta on andnud minule ülesande eh, pidada seda debatti koos teiega ja ma tänan selle võimaluse eest selgitada komisjoni seisukohti tsüaniidi kasutamisel kulla kaevandamise juures kõigepealt, nagu lugupeetud parlamendiliige teab, oleme teinud väga põhjaliku uuringu selle kurva õnnetuse kohta, kui ka aastal kaks tuhat toksilisi, toksilist vett sisaldav veereservuaar lekkima hakkis. kaks tuhat kuus võeti konkreetne direktiiv vastu, kuidas kaevandus äh, heitmetega toime tulla. see oli vaid kaks aastat, aastat tagasi ja seda me peame seda kaasa, äh, kaasaegseks ja asjakohaseks äh, reaktsiooniks riskile. direktiiv äh, sisaldab mitmeid nõudmisi, kuidas parandada jäätmekäitlust ja vähendada selle mõju keskkondale konkreetsed nõuded on esitatud jäätmekäitluse ehitamisele ja haldamisele, seda tuleb hallata parima võimaliku tehnoloogiaga. täiel on vajalik, et oleks täielikult väid-, äh, välistatud äh, õnnetuste juhtumine, kus taolisi aineid äh, hoitakse või töödeldakse, tuleb panna paika need kaitsemeetmed mitte ainult omaniku, vaid ka asjaomaste ametiasutuste poolt. ja tuleb planeerida kriisihaldusmeetmeid, kui on ette näha, et tegemist saab olema piiriülese õnnetusega. pealekaevanduse ja taolised ettevõtte sulgemist, tuleb leida ka garantiisid, kuidas neid sul-, äh, ettevõtte töökoht suletakse, enne kui antakse luba käitlemiseks. tuleb anna, äh, mõõta tsüaniidi äh, sisaldust, enne kui ta, vest, vett kuskil hoitakse, kokkuvõttes selleks, et neid nõudmeid täita, tuleb paigaldada asjakohased seadmed tsüaniidi kättesaamiseks, enne kui nad kuhugi tiiki jõuavad. kahjuks puutuvad alternat-, adekvaatsed alternatiivid tsüaniidi kasutamisele kullakaevanduses enamikes Euroopa eh, riikide territooriumitel on kuld seotud teiste ainetega ja täielik eh, tsüaniidi kasutamine tähendaks eh, kulla kaevandamise lõpetamist ja suurendaks kulla importi riikidest, kus keskkonnanõuded on palju madalamad ja loomulikult eh, tehnoloogia arengud selles sektoris on kogu aeg huvitavad ja kui alternatiivseid tehnoloogiaid leitakse, siis võime seda debatti taas avada. vahepeal on tähtis rakendada seda direktiivi selleks, et tagada nende kaevandusettevõtete turvalisust ja vähendada haldamisega seonduvat riski. tuletagem ka meelde, et liikmesmaad otsustavad ise, kuivõrd on võimalik nendel territooriumidel avada kullakaevandusi komisjoni ülesanne on tagada direktiivi täitmine ning äh, hea juhtimine on prioriteetseks. vastavalt direktiivile peavad liikmesmaad andma komisjonile informatsiooni selle kohta, kui äh,, milline on äh, seis täi, äh, direktiivi täitmisega aastaks kaks tuhat kaksteist. see loomulikult annab piisava võimaluse hinnata selle lähenemise tõhusust ja kui tol hetkel on praegune äh, lähenemine osutunud ebaefektiivseks, siis loomulikult äh, tekib võimalus koheselt süaniidi kasutamine keelata. kokkuvõttes tahaksin rõhutada teile, et äh, jäätmeid, jäätmete taaskasutamine ja vajalike piirangute kasutamine äh, ise, äh, isegi ilma tsüaniidi kasutamiseta on kullakaevandus ülimalt äh, keskkonnamõjukas. samasuguse ühe grammi kulla saamiseks tuleb liigutada umbes tuhat, viis tuhat kilo pinnast, sama palju saab viiekümne mobiilitelefoni, mobiiltelefoni ümbertöötlemisega. Äh, seetõttu tuleks pigem tegeleda äh, elektroonikaseadmete ümbertöötlemisega, kust äh, saadakse kulda ja teisi haruldasi metalle. aitäh, proua volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel rääkijad, kõigepealt härra Seeber kaheks minutiks aitäh, proua president, mul on väga hea meel, et proua volinik Malmström siin on, aga eh, mulle oleks eh, meeldinud, kui siin oleks eh, kolleeg Potočnik olnud, kes on selles küsimuses pädev volinik. ma, ma tahan ütlema, et öelda, et Äh, et Euroopa kulla tootmine moodustab ülemaailmses, äh, ülemaailmsest kulla äh, tootmisest null koma seitsekümmend kolm protsenti ja kulda kaevandatakse ka teistes riikides nagu ka ja, ja igale poole kasutada seda ohtlikku ähm, tehnoloogiat. ja ma tahaks öelda ka, et see töörühm, kes tegeles Baia Maara õnnetusega, tuvastas, et tegelikult äh, oli mm, see kontseptsioon, mis oli ette nähtud äh, tollaste kaevandusjäätmete jaoks äh, täiesti ebasobiv, ei jälg-, ei olnud ka järelevalvet ja et äh, tegelikult oli ka väga palju vigu, mida tegi see kaevandaja me oleme õppinud sellest äh, õnnetusest, nagu komisjon ütles, aga ma arvan, et me teame, peame tegema edasisi järeldusi ja minu teada äh, on ei paku need alternatiivsed äh, tehnoloogiad äh, seda tulemust, mida vaja on, ma arvan, et me peaksime mõtlema, et äkki me teadusuuringutega saaksime midagi ära teha selleks, et tagada kulla tootmine, aga tagada ka kulla toot-, tootmise ohutus. Euroopa on väga palju teinud selleks, et äh, peetaks kinni reeglitest, ma nimetan siin näiteks ka veeraamdirektiivi, aga ka kõiki kohustusi, mis puudutavad bioloogilist mitmekesisust ja seetõttu ma palun, et proua Malmström edastaks härra Potočnikule meie üleskutse, et äh, kulla kaevandamise osas tuleb äh, teha edusamme ja seda peab tegema ka Euroopa seadusandja. Äh, aitäh, härra Siiberile, nüüd on sõna härra Tabaidil. Madame la president, az európai szocialisták és demokraták Euroopa sotsialistid ja demokraadid fraktsioonina toetavad selgelt tsüaniidi kasutamise keelustamist Euroopa Liidus. tahaksin pöörata proua voliniku tähelepanu tõsiasjale, et ei piisa sellest, kui komisjon tegutseb tagajärgi, sest kahjuks Euroopa Keskkonnakaitse eriti petitsioonide komisjonis näeme väga palju näiteid selle kohta, kus on tekkinud saastamine ja siis püütakse tegutseda peale seda. vältida ei ole õnnestunud. tulevikus peaks eesmärgiks olema vältida saastet ja teised ja härra Šeben mainisid Pia Maare konstruktsiooni äh, hävingut. see, see oli niivõrd ebasobiv. kui me avaldame survet süaniidi kasutamise keelustamisest, siis me räägime küll kurbadest kogemusest, Rose Montanas räägime palju suuremast kullakaevandusest, palju suuremas ulatuses kaevandatakse kulda ja selle probleemiga on väga palju probleeme. puuduvad igasugused garantiid, et karjääri kaevandamise meetod ei hävitaks maastikke, loomulikult äh, imbuvad mürgid keskkonda ning eeldatav eluiga on vaid kakskümmend aastat töökohti eriti pole loodud ja kui kaevandamine lõpeb, siis pole mingit garantiid, et maastik taastatakse, seetõttu Euroopa sotsialistid, sotsiaaldemokraadid ja demokraadid koos rohelistega, EFA-ga ja kuuega nõuame kõik, et komisjon töötaks välja seadusandluse aastaks kaks tuhat üksteist, millega keelustataks täielikult süaniidil põhinevad tehnoloogiad sest keskkonnasaaste piir, ühe riigi piiridega ei piirdu, pole mingit kasu. kui üks riik keelab tsüanidi kasutamist, kui üle Euroopa Liidulist keeldu ei ole. härra Tabadži. suur aitäh, härra president, see on väga oluline küsimus, mida me täna arutame. tegemist on ülimalt ohtliku ainega. me ei ole nõus sellega mida komisjon ütles. komisjon väitis, et alternatiive ei ole, mis ei oleks, äh, pole selliseid alternatiive, äh, mis poleks samuti öö, äh, ohtlikud. Kreekas on kolm investeerimisplaani kullakaevanduste jaoks. üheks plaaniks on teostada keeld, meil on kullakaevandusi, mis praegu kasutavad tsüaniidi. oleme teinud seadusandlikke otsuseid, mis keelavad söönidi kasutamisi, kasutamise ära. nüüd oleme aga kriisis ja aval-, me kardame, et hakatakse avaldama survet, mis nõrgendab keskkonnaalast seadusandlust. meil on olemas sarnane eh, kogemus ka teistest liikmesmaadest ja see on näidanud traagilisi tulemusi. oht Kreekas tuleneb kullakaevandustest eh, Bulgaarias, meil on probleeme ka Egeuse mere rannikuga, kust saaste tuleb Türgi poolt. me teame, et Rumeenia alles detsembris otsustas samuti keelata igasuguse tsüa-, tsüaniidipõhise kaevandamise. ehk me peame sobilikke samme astuma Euroopa Liidus et oleks olemas kaitse selliste haavatavate riikide kui Kreeka suhtes. see seadusandlus peab olema tugevam, meil ei tohiks olla erinevaid kaitsetasemeid liikmesmaade vahel, kui tegemist on üliohtlike ainetega. härra Kondis, palun. Ait-, härra Tšuntis, palun. aitäh äh, kuue fraktsiooni nimel peame meie seda küsimust väga oluliseks. siin tuleb kohe Äh, midagi ette võtta. komisjoni ettepanek on veidi nõrgavõitu ja nõrk on ka direktiiv, mis äh, ei, mida, mida ei ole võimalik äh, toetada. me teame, kui ohtlik on tsüaniid, meil on siin olemas Rumeenia näide. minu eelkõneleja rääkis kaevandamisplaanidest Kreekas ja ma esitasin ka küsimuse tsüaniidi kasutamise kohta Bulgaarias ja mind mm, pani komisjoni vastus veelgi rohkem muretsema. ma arvan, et vastavaid ähm, seadusesätteid tuleks muuta karmimaks, karmimaks, väga palju mm, karmimaks. meie, me peame tegutsema hakkama. me peame ühin-, ühendama oma hääled nendega, kes nõuavad, et äh, me kehtestaks täielikult tsüaniidi keelustamise väärismetallide kaevandamisel ja sellised riigid nagu Ungari peaksid sellest kinni pidama. härra Paška, palun, pooleteist minutit. Eh, aitäh. Euroopa Liidu esindajad eh, avalikkuses eh, ikka ja jälle rõhutavad äh, rahvatervise kaitset, äh, looduskaitset, keskkonnakaitset ja seetõttu on väga kummaline, et tsüaniidi kasutamise puhul, tsüaniid on äärmiselt äh, ohtlik aine, ei ole neid põhimõtteid järjepidevalt rakendatud. Mm, spetsialistid teavad, et tsüaniid kuuluvad väga toksiliste ainete hulka need või nad võivad tungida ka läbi kahjustamata naha ja äh, kui tegemist on kõrge kontsentratsiooniga, siis äh, saabub surm mõne sekundi või minuti jooksul. kui ettevõtjad väidavad, et nad kasutavad äh, Äh, et nad suudavad tagada äh, kaevandamisel ohutud tingimused, siis tegemist on äh, täiesti tühjade lubadustega. vahel mm, on süüdi inimesed, vahel lihtsalt ületab meid loodus, aga kokkuvõttes on tegemist õnnetustega, kus on tekkinud suur keskkonnareostus või inimelud ka kaotsi läinud. siin on palju näiteid viimastest aastatest nii Ameerika Ühendriikidest, Lõuna-Ameerikast, Nevadast, Kir-, Kir-, Kõrgõzstanist, Lõuna-Dakotast, Filipiinidest, Baiamaare Rumeenias näiteks või Paapua Uus-Guineast Nende juhtumite puhul said kannatada nii kodanikud kui Äh, kui kohalik keskkond ja need ähm, õnnetused juhtusid seetõttu, et kohalikud ametivõimud olid ükskõiksed. vaja on näidata kodanikele, mis on tegelikult oluline, kas meie kodanike elu, tervis ja ühiskond või äh, kaevandusettevõtete kasum. nüüd on sõna mm, proua Tanja Tanaseskul, härra Tanaseskul, vabandust. aitäh me peame olema nõus sellega, et tsüaniidi keelustamine peab olema äh, prioriteet äh, nii Rumeenias kui Euroopa Liidus. Äh, toimunud on vähemalt kakskümmend kuus õnnetust ja see tõendab, et tsüaniid on äärmiselt ohtlik. ja need õnnetused on tekitanud erinevaid küsimusi, näiteks et olemasolevate reeglite järgimise kohta. tsüaniid äh, tekitab äh, probleeme ka transportimisel, äh, ladustamisel ja kasutamisel ja kui kombineerida halb, halvad tingimused halbade ilmastikuoludega, siis on tegemist tõesti väga plahvatusohtliku sega, seguga. meil on teisi lahendusi, on äh, tehnoloogiaid, äh, mis on äh, ohutumad. novembris kahe tuhande viiendal aastal lepiti kokku uues direktiivis, aga see ei ole tõhus direktiiv, kuna tõhusaks mm, instrumendiks saanud, kuna lobitöö töötas selle vastu selle direktiivi puudused on ilmsed ja ei viidata tsüniidisisaldusele õhus. toon praktilise näite, kui näiteks Rosia Montana Äh, kaevandus avata, avataks, siis äh, paisatakse õhtu, õhku väga palju äh, tsüaniidi iga päev ning kuueteist aasta jooksul paisatakse õhku kaheksasada tuhat kilo tsüaniidi. ei ole mingeid äh, Ähm, seadusesätted, mis kava-, tagaksid õhukvaliteedi selles osas. nii et tsüaniidi äh, keel-, kasutamine kaevandamisel tuleb keelustada. nüüd on sõna teistel ähm, sõnasoovijatel ja es-, kõigepealt proua Susanna Roitoval. aitäh. praegu me mõtleme tsüaniidi õnnetusele Rumeenias ja esitame resolutsiooni ettepaneku hääletamisele, mis keelustaks tsüaniidi äh, ka-, kasutamise ja kaevandamisel täielikult. see meetod on äärmiselt äh, ohtlik ja tekitab suurt keskkonnakahju. ühest tonnist tsüaniidiga reostatud kivimist tekivad äh, väga, tekib väga palju ohtlikke ühendeid ja saadakse ainult üks gramm äh, kulda. Ähm, alternatiivsed äh, ohutumad, aga ka kallimad tehnikad on olemas, palun toetage meie ettepanekut, me kutsume üles Euroopa Komisjoni äh, kehtestama üle-euroopalist keeldu alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast äh, kaevandamistehnikatele, kus kasutatakse tsüaniidi. komisjon ja liikmesriigid ei peaks toetama ühtegi projekti, kus kasutatakse äh, tsüaniidi ei Euroopa Liidus ega ka kolmandates riikides. praegu on see keeld äh, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal ja Ungaris põhimõttel oluline on ka nõudmine, et kaevandusettevõtetel oleks vast-, vastutuskindlustus selliste õnnetusjuhtumite puhul ja et oleks tagatud ka kahjustada saanud territooriumite äh, korda, mm, korrastamine ja me peame olema vastutustundlikud ka sellest, et tulevastel põlvkondadel oleks korralik ökosüsteem aitäh, nüüd on sõna härra Arsenisel kaheks minutiks. tänan, kallid kolleegid. pärast Tšernobõli me kõik mõistsime, et on tuumaohud, kuid aastal kaks tuhat toimus teine kõige raskem looduskatastroof Euroopa ajaloos, võib-olla isegi maailma ajaloos, see oli Baiamaare katastroof, millest me täna pärastlõunal räägime sada tuhat kuupmeetrit süaniidega reostatud vett äh, sattus Tisha jõe süsteemi ja see mõjutas Rumeeniat, Ungarit, Serbiat, kalad surid ja jokivesi reostus. ja see põhjustas reostust ka toiduahelas, me räägime tuhandetest surnud kaladest, ja sadadest inimestest, kes said mürgituse, nende seas ka lapsed, kes said mürgitatud kala. sellele vaatamata tsüanide kasutamine kulla kaevandamisel jätkub, see ei ole Euroopas keelustatud ja Euroopa Liit ja liikmesriigid tegelikult otseselt finantseerivad investeeringuid see eh, puudutab Rootsit, Holla-, eh, Soomet, Kreekat, Slovakkiat, kui Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja ka Saksamaal on see juba keelustatud. kallid kolleegid, inimesed ütlevad, et nad tunnevad muret töökaotuste pärast. me ei saa ju kaitsta töökohti ja hävitada keskkonda, see aeg on möödas. kui me vaatame selle peale, milline on nende piirkondade majanduslik õitseng, siis me selge, et majandustegevus on hea, kui see ei ohusta rahva tervist, kuid tsüaniid on ohuallikaks nii keskkonnale kui ka rahva tervisele. volinik Malmström, teie suudate tagada, et meil saab olema tugev äh, seadusandlus, mis aitab ära hoida Bajamaare kordumist Soomes äh,, Rootsis, Rumeenias, Slovakkias. kas te saate anda sellise äh, lubaduse, härra Dali kaks kuud tagasi parlamendi ees võttis sellise kohustuse. meie esindame kodanikuühiskonda ja meie nõuame viivitamatut tsiooniidi keelustamist kaevandamisel. sõna härra Skilakakisel kaheks minutiks. president, volinik. kuld ei kao kuhugi. kuid eh, millist tehnoloogiat kasutatakse kulla kaevandamiseks ja millised on selle keskkonna tagajärjed, on teema, mida me peaksime arutama. kui me investeerime kulla kaevandustesse, siis me peame hea seisma selle eest, et eh, see ei too kaasa negatiivseid tagajärgi, tsüaniid, raskemetallid, mürgised ained. väga sageli Äh, säilivad nendes piirkondades, kus kulda on kaevandatud, seega see küsimus ei ole oluline mitte ainult nende liikmesriikide jaoks, vaid ka teiste riikide jaoks, kes äh, piirnevad äh, nende suurte jõgedega. direktiivis mainitakse küll vastutuse põhimõtteid, kuid siin on võimalik leida ka teatud Äh, kõrvalhiilimise võimalusi ja selles direktiivis ei peeta kinni täiel määral saastaja maksab põhimõttest. eriti siis, kui äh, nende kullakaevanduste operaatorid äh, on väljaspool Euroopa Liitu asuvad ettevõtted äh,. me peaksime suunama neid alternatiivsete kaevandusmeetodite kasutamisele ja äh, saaste maksab põhimõtte täitmisel alati. meil on vaja ka kindlustust võimalike õnnetusjuhtumiste korraks ja need äh, kindlustushüvitised peavad kehtima nii kaua, kuni need ained ja metallid on maapõues. ja see võiks olla ka stiimuliks siis, ettevõtted oleksid sunnitud otsima teisi vähem saastvaid meetodeid kulla kaevandamiseks Äh, sest praegu kasutatakse meetodeid, millega ei kaasne stimulit. härra Põržina, palun. Äh, proua president, armsad kolleegid, ma otsustasin võtta sõna selle teema kohta, kuna ma põhjalikult äh, uurisin seda, mis juhtis Mokrivsko ja Kašparsko hoori kaevanduste sulgemisega Tšehhis üheksateist, üheksakümnendatel sajand, aastatel kontrolliti, kuidas keemilised ained mõjutavad keskkonda, kui tegemist on tohutute maagivarude läbitöötamisega ja mm, kasutati kloori ja kaltsiumioksiidi. oluline oli ka see, et äh, nende elementide kasutamisega on seotud väga palju ohte, oht, ohtlik on näiteks arseen, mis väga tihti ähm, esineb. ma alguses toetasin väga äh, kaevandamist äh, ja tehnoloogia arengut, aga kui tegemist on tsüaniidi kaevandamisega kullakaevandustes, siis ma äh, ühinesin selle tehnoloogia vaenlastega ning ma olen väga rõõmus selle üle, et Tšehhis on õnnestunud mm, kahe tuhandendal aastal kaevandamisseaduse muutmisega see meetod keelustada, arvestades suuri riske, oleks sobiv selle tehnoloogia kasutamine keelustada mitte üksnes Euroopa Liidus, vaid ülemaailmselt sest äh, riskid on e-, eelkõige kolmanda maailma riikides ebaproportsionaalselt suured. proua volinik, kas te olete kindel, et uued alternatiivsed tehnoloogiad, uued separatsioonimeetodid, separeerimismeetodid, äh, et kas te olete, et te olete neid arvesse võtnud? Mm, härra Mešaros, poolteist minutit. aitäh, esmalt sooviksin ma tänada Äh, selle eest, et seda teemat üldse käsitletakse, et härra Tököš ja härra Aaber selle teema tõstatasid üldse ja ma tahaksin eel-, kindlasti toetada selle ähm, aine kasutamise keelustamist äh, kogu Euroopas, sest äh, kui olla näinud selliseid äh, keskkonnakatastroofe, nagu toimus Baiamares, kus äh, mürgid jõudsid äh, mm, jõgedesse, nagu näiteks Ungaris Tisha jõkke, äh, kes selliseid asju on näinud, äh, te, tahab kindlasti teha kõike, et sellised asjad kunagi ei korduks. minu koduriik Slovakkia ähm, oli, sai väga kahjustada sellest katastroofist, kuna see toimus meie piiri lähedal ning Slovakkiat ähvardab samuti mõningate kullakaevanduste avamine, kus äh, tuleks ähm, samuti ka kasutada tsüaniiditehnoloogiat. seda protsessi ei või käsitleda mm, kahe Euroopa liikmesriigi kahepoolse küsimusena ja ma loodan, et Euroopa Komisjon muutub veidi äh, otsustusvõimelisemaks kui praegu proua volinik meile rääkis. meie jaoks peab oluline see, et kogu Euroopa Liidu territooriumil oleks võimalik Euroopa väärtusi kaitsta ja et meie keskkonnapoliitika alles jääb. aitäh, järgmisena saab sõna härra Marinescu pooleteiseks minutiks în primul rând aș vrea să mulțumesc doamnei aitäh, ma sooviks kõigepealt tänada proua voliniku tasakaalustatud äh, seisukoha eest, mida ta meile tutvustas selle äh, arutelu alguses. tsüaniidi kasutamine on ohtlik, aga teised tehnoloogiad on samuti ohtlikud, näiteks äh, tuumatehnoloogia on ohtlik ja pärast ohtusid, katastroofe on olnud juurutatud normid, nendest tuleb kinni pidada. räägitakse kolmekümnest õnnetusest kahekümne viie aasta jooksul, aga tuleb öelda ka seda, kui paljud neist on toimunud Euroopas ja äh, paljud nendest riikidest ei kuulunud äh, siis äh, Euroopa liit, riik, Liitu. Euroopa Komisjon on võtnud äh, väga äh, ranged reeglid pärast neid. tsüaniidi kasutatakse ka teistes valdkondades, näiteks ka farmaatsiatööstuses vitamiinide mm, tööstuse öö, tootmisel. probleemiks ei ole mitte üksnes tsüaniid, vaid öö, kuld ma ei tea, millised on teised e, e, Euroopa mm, kaevandused, mis pea-, tuleks avada, välja arvatud need, mis on ette nähtud Rumeenias. ma palun, et te lo-, loeksite teksti väga tähelepanelikult läbi. siin räägitakse äh, sellest, et kaevandused äh, ei äh, võta tööle palju inimesi ja et kaevandamine kestab üksnes kuusteist aastat ja et on suur inimliku eksituse oht, kuna tegemist on võib-olla liikmesriikidega, kus ei jälgita piisavalt hästi Euroopa reeglitest kinnipidamist. ma ei arva, et selline lause peaks tekstis olema. ma loodan, et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 tsüaniid äh, ei jäta ilmselt kedagi ükskõikseks. meil on meetmed, mis on juba võetud Euroopa tasandil ja me peame jätkama äh, keskkonna kaitsmist äh, me, rangete kontrollide ja rangete meetmetega, aga me peame loomulikult võtma arvesse ka avalikku arvamust, aga me ei tohi spekuleerida kodanike hirmuga Ähm, kes äh, kaitsevad loomulikult teatud inimeste ja teatud tööstusharude huve. Ähm, enamust, enamasti kasutatakse tsüaniidi keemiatööstuses ja metaani to-, tootmisel kui me keelame kulla kaevandamisel tsüaniidi kasutamise, siis see ei vähenda tsüaniidi kasutamist teistes tööstusharudes. mina olen seega ähm, keskkonnamõju hindamise poolt ja range eksante eel- ja järelkontrolli poolt, äh, mis puudutab äh, tsüaniidi kasutamist. Bulgaarias praegu ei ole tsüaniidi kasutamine keelatud ja ei ole ka äh, Äh, piisavalt tõhusat alternatiivset tehnoloogiat, äh, eriti arvestades praegust kriisiolukorda. me peame võtma äh, kuulda mõistuse häält, me ei tohi ähm, muutuda ekstremistideks, sest ähm, me ei tohi põletada sildi, mida meil võib vaja olla. aitäh, järgmine kõneleja on proua Essai. Uh, aitäh, härra esimees, ma olen nõus et me ei äh, peaks unustama seda õnnetust, mis toimus kahe tuhandendal aastal äh, Tiiamaares, Paiamaares. Äh, Soome on suur tsüaniidi kasutaja, Kittiläes toodetakse aastas viis tuhat kilo kulda, nüüd peame peales meeles pidama ühte teaduslikku fakti, kuld ei lahustu teistes vedelikes peale tsüaniidi. seetõttu on ekstraheerimisprotsess Kittilas samuti tsüaniidiga, kuid suletud protsessis. Äh, rikastatud äh, slarri kasutamine on isoleeritud ning tsüaniidi jäägid peale protsessi hävitatakse. isegi äh, vees oleva tsüaniidi jäägid, mis on jahutusbasseinides, isegi need puhastatakse tsüaniidi tagasisaatmine äh, oleks ilmselt loodussõbralikum, aga seda, äh, seda praegu ei kasutataks, äh, kasutada. kõige suuremad mikrobiaalsed puhastusvahendid kasutatakse nikli puhul ka Soomes ja ma väga soovitakse mikrobioloogilise äh, puhastamise peale minna, seetõttu ma ei soovita tsüaniidi kasutamisest täielikult loobuda, kuid kindlasti julgustaksin rangeid äh, keskkonnakaitsemeetmeid, kontrollimeetmeid, parima keskkonnasõbraliku tehnoloogia ja suletud protsessidega, aitäh! aitäh, järgmiseks kõnelejaks härra Preda, poolteist minutit no,. aitäh, härra president! minu arvamuse kohaselt äh, on asi nii, et kui me tahame keelatada äh, tsüaniidi kasutamise äh, kaevandamisel, siis see ei ole õigustatud. on mitu Euroopa õigusakti, mida on siin juba mainitud ja mis on üksnes mm, raskendanud tsüaniidi kasutamise tingimisi, näiteks ja eriti pärast äh, aastal kaks tuhat toimunud Maia baar, Maia Maare õnnetust. ma arvan, et me peame keskenduma äh, sellele, et äh, kõiki neid õigusakte järgitaks väga rangelt. see tehnoloogia, nagu siin juba öeldi, seda tehnoloogiat kasutatakse juba rohkem kui sada aastat ja neid aasta, neid õnnetusi ei ole nii palju olnud. ja see on kõige äh, tõhusam tehnoloogia kulla mm, kaevandamiseks, mida ja kõige suurem osa kullast, mis viimastel aastatel on kaevandatud, ongi kaevandatud tänu tsüaniidile. ja riske inimtervisele ja keskkonnale on vähendatud selle tehnoloogia abil. me ei to tohi tahta kõike alati keelata, kui tegemist on riskidega, mis on ähm, teada ja mida on võimalik kontrollida. ettevõtluspõhimõte peab äh, olema esmatähtis, aga me peame ütlema ka seda, mida ütlevad eksperdid kui me kasutaks alternatiivseid tehnoloogiaid, siis võiks see olla keskkonnale veelgi kahjulikum, aitäh. ja nüüd vaba mikrofon, mul on mitu sõnasoovijat, härra Tšaba Sogor esimesena. a cianidot használó bányászati projektek engedélyezése vagy betiltása Äh, tsüaniidi kasutavate kaevandusprojektide lubamine või keelustamine on mitmete liikmesriikide jaoks tundlikuks küsimuseks ja me peame juhtima tähelepanu sellele, et meid ei tohi võtta pantvangi nende poliitiliste küsimuste tõttu aruteludest. küsimus on, mille peaksid otsustama eksperdid, kas tegelikult eksisteerib tõeline reostusoht või mitte. meie kõigi esimene ülesanne peaks olema kodanike huvide kaitse ja kasulikkus ei ole alati kõige parem argument tehnoloogia õigustamiseks, sest Euroopa Liidu kodanikel on õigus tervele keskkonnale, nagu sätestab põhiõiguste harta artikkel kolmkümmend seitse. kui kodanike tervis seatakse ohtu, siis ei ole mõtet poliitilistel diskussioonidel ning vastavad ametiasutused peaksid asuma tegevusse. teatud liikmesriigid lubavad süaniiditehnoloogia kasutamist, teised on selle juba keelustanud ja komisjon peaks nüüd selles suhtes oma seisukoha kujundama ning võtma positsiooni selleks, et ära hoida võimalikku kahju inimeste tervisele. härra Takula järgmisena. aitäh Äh, härra president. olen äh, pärit Põhjast, Lapi kulla piirkonnast, siis kasutada oma sõnavõtu äh, võimalust selles diskussioonis. nagu kolleeg Essa juba eelmises sõnavõtus tõdes, tsüaniiti kasutatakse tänasel päeval kulla ekstraheerimisel ja see toimub Soomes suletud protsessi käigus. Kittila kullakaevandus, mis on suhteliselt lähedal minu kodule. seal tõepoolest toodetakse üle viie tuhande kilo kulda aastas, pole seal probleeme olnud, sest asjad keskkonnakaitse asjad on niimoodi korraldatud, et seadusandlus on kaasaegne, protsess on suletud ja äh, jäätmemäed äh, hävitatakse. siin on ka olulisi erinevusi Euroopa maade vahel. ma usun, et siin peaksime tegema ühistööd selleks, et äh, vahetada parimaid praktikaid. teine asi, need mikroobid, mida kasutatakse tänasel päeval, see uus innovatsioon, siia tuleb investeerida ka tulevikus, et nii kaud-, sedakaudu võiks minna veel keskkonnasõbralikemate ja efektiivsemate ekstraheerimismeetodite peale kulla kättesaamisel. ja seetõttu peaksime pingutama üle-euroopaliselt, nii et saaksime jätkata kaevandamist, arvestades äh, keskkonda ja tegutsedes jätkusuutlikult, aitäh! aitäh! pidev! härra kolleegid Brežina ja, ja ja, ja Šaros veensid mind väga, nad kirjeldasid, äh, kuidas äh, Tšehhoslovakkias äh, kommunismi ajal toimus sama hoolimatu kaevandamine ja kuidas nad praegu on Euroopa Euroopas rakendatavate normide poolt. meil on vaja sellist ümbermõtlemist kogu Euroopas. miks äh, äh, töötada, miks mitte töötada välja kõigepealt need äh, uued tehnoloogiad, me peame äh, ütlema äh, seda, et äh, kui me ei ole ettevaatlikud, siis me hävitame midagi, mida me ei saa enam taastada ja uued põlvkonnad äh, manavad meid seetõttu maapõhja. ja seetõttu on meil vaja olla ettevaatlik, peame olema ettevaatlikud, meil pea, meil on ühtsed Euroopa normid, jõed on piiriülesed ja tsüaniid on samuti oht, mis levib üle piiride. aitäh! proua Pasescu on järgmine, palun sunt de acord că la nivelul Uniunii. aitäh, härra president. ma olen nõus asjaoluga, et Euroopa Liidu tasemel tuleb võtta kõik meetmed, mida on vaja selleks, et vähendada äh, riske, mis tulenevad su-, ohtlike ainete kasutamisest, nagu seda on tsüaniid, aga nende täielik keelustamine ei tohiks olla ainus lahendus äh, ohtlikke kasu, aineid kasutatakse ka teistes äh, tööstusharudes, mitte üksnes kaevandus, kaevandamisel. pärast Baiamare õnnetust äh, kahe tuhandendal aastal toimus äh, kaks õnnetust, üks Hispaanias ja teine Rootsis ja need olid isegi hullemad kui Baia Mare õnnetus, aga põhjas, õnnetuste põhjused olid sarnased rohkem kui kaheksakümmend protsenti äh, maailma kullast ja äh, hõbedast kaevandatakse tsüaniidi abil ja nende tehnoloogiate tingimusteta keelustamine ja nende tehnoloogiate täielik äh, asendamine teiste palju kallimate tehnoloogiatega tähendab seda, et me peame loobuma nendest projektidest, mis meil, meil plaanis on ja meil, neil on kindlasti oma hind Äh, armsad kolleegid, nagu härra Takula just ütles, tsüaniidi kasutamine kaevandamisel on kõige levinum meetod, aga me kuulsime, et tegemist on väga äh, ohtliku meetodiga ja see õnnetus, millest rääkis just Panesco, Pasescu ähm, reostas Donaud ja te teate, et ma võitlen väga Donau piirkonna eest ja seetõttu minu kui kaubanduspoliitiku peas tekib küsimus, et mida me saame teha, kui Euroopa Liidus on üksnes väiksed võimalused kulda kaevandada. vaja on ülemaailmselt teha midagi ära tehno-, tehnoloogilise innovatsiooni kaudu ning meil on sellised tehnoloogilised Ehm, uuendused olemas, Saksamaal on need välja töötatud ja me peame neid Euroopa, sellist Euroopa tipptehnoloogiat ehm, aitama turule tuua, me näeme siin suurt kaubanduspotentsiaali, me ei tohi piirduda üksnes Euroopa Liiduga, vaid me peame vaatama, et ka äh, rahvusvahelises kaubanduses toimuks äh, läbimurre, mis oleks meie ja meie keskkonna huvides, aitäh! Teraz pan Mikolašik se hlásil. Prosím härra Mikolašik, palun. Ehm, proua volinik, e, armsad kolleegid, tsüaniidi kasutamine kaevandamisel on väga keskkonnakahjulik ja see ohustab ka inimelusid ning inimter-, inimeste tervist tsüaniidi kasutamine on mõningates riikides keela, keelustatud, aga eh, saaste ei tunne riigipiire ning Baia Maares eh, Rumeenias toimunud õnnestus, õnnetus ei puudutanud eh, mitte üksnes Rumeeniat, vaid reostus levis ka Ungarisse ja tollasesse Tšehhoslovakkiasse. ma elasin Äh, sellest reostuse allikast on äh, um-, ligi tuhat kilomeetrit kaugemal, aga ka minu kodukoht sai kannatada. hoolimata sellest äh, Euroopa Liidus on endiselt sellised meetodid kasutusel ning ma olen veendunud, et keskkonna ja inimtervise nimel tuleks tsüaniidi kasutamine keelustada. vaja on ühtset seadusandlust Euroopa Liidu tasandil, aitäh. Mr Matula, please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 kui tegemist on selliste äh, keemiliste ainetega, mis jõuavad, mis on ohtlikud ja mis jõuavad äh, loodusesse, siis äh, on tegemist väga suurte probleemidega, aga neid äh, keemilisi aineid on väga palju, neid kasutatakse väga paljudes kohtades ja ohtlikke olukordi on miljoneid, nendest kõigist võiks parlamendis rääkida. tsüaniid on loomulikult ka ohtlik, aga ma olen välja õppinud keemik ja ma pean ütlema, et meil on väga Äh, suur probleem maailmas Vähe,. vähem kui kaheksateist protsenti tsüanidist kasutatakse kaevandamises, ülejäänud kasutatakse farmaatsiatööstuses äh,, igapäevatoodete to tootmises ja igal pool mujal. on äh, ka selliseid aineid, mis on tuhat korda ohtlikum kui tsüaniid. üldiselt, kui keemilised ained jõuavad vette, siis nad hävitavad elu ja selliseid juhtumeid tsüaniidiga on olnud. Ähm, selleks, et ähm, kasutada keemilisi aineid, siis äh, tuleb äh, äh, vastavatest keskkonnakaitsenormidest kinni pidada ja kõik maailma riigid peaksid seda tegema. järgmisena härra Ungurianu täna, president. ma tahaksin mainida, et tänane arutelu on tegelikult eksitav. ma tahaksin tuua teie tähelepanu alla asjaolu, et eh, see, mida me täna käsitleme, on kummaline. Eh, see tõstab tuhast õnnetuse, mis to toimus kümme aastat tagasi. miks siis nii pikk vaikus ja miks nüüd just seda asja arutada? kui me niiviisi tolitseme, siis me peaksime ja võiksime keelustama kõike, äh, mis võib tekitada õnnetusi. ma leian, et see ei ole õigustatud. ja ma arvan, et siin kasutatakse küll keskkonnaargumente ja loodetakse ähm, tekitada hirmu massides, mis on väga moodne lähenemine. minu arvates see on puhtalt poliitiline vandenõu. suur tänu kas keegi veel soovib sõna võtta? enne kui ma palun proua volinikul vastata, härra Posselt, palun. teen väga lühidalt. kolleeg vist ei saanud tõlkest täpselt aru. ma tunnen väga hästi Baia Maaret ja ma tean, et see ei olnud endises Tšehhoslovakkias, vaid ähm, Siebenbürgeni põhjapiirkonnas. ma tean seda kohta väga hästi. tegemist oli tõlkeveaga ja ma äh, rääkisin kolleegide ähm, ähm Bržina ja Mešarovši ähm, sõnavõttudest ja ma tõesti tean, milline on Kesk-Euroopa geograafia. ja nüüd proua volinik, palun suur tänu, president, ja ma tänan selle arutelu eest. loomulikult ma teen kõik selleks, et härra Potešnik saaks täieliku ülevaate sellest. me jagame teie muret süaniidi pärast, mis on äärmiselt ohtlik toksiline aine, me oleme sellest teadlikud, kuid lubage teile kinnitada, et komisjon on teinud omad järeldused kümme aastaselt tagasi Baiamaare õnnetusest ja direktiiv, mis me, mille me hiljuti vastu võtsime, sisaldab väga palju nõudeid, tingimusi, piiranguid ja kõike seda selle nimel, et maksimaalselt kaitsta keskkonda ja rahva tervist. direktiiv peaks ära hoidma ka taoliste õnnetuste taaskordamisi ja kui siiski see õnnetus juhtub, äh, minimeerida võimalikku mõju ja seetõttu on äärmiselt oluline, et seda direktiivi äh, vastavalt ka rakendatakse, arvestades ähm, kaevandusjäätmete rangeid nõudeid, siis äh, tsüaniidi kasutamine kaevandamisel hetkel tundub äh, mitte õige olevat, me tegeleme selle asjaga, me uurime arenguid ja vastav hinnang antakse aastaks kaks tuhat kaksteist ja me peaksime suurendama äh, väärismetalli sisaldavate jäätmete ümbertöötlemist Euroopa Liidus. tänan teid selle arutelu eest, härra Potočnik on teie käsutuses äh, täiendavate küsimustele vastamiseks ja komisjon suhtub asjasse äärmiselt tõsiselt kui te tutvute direktiiviga, siis te mõistate, et seal on väga paljud küsimused tõstatatud ja me peaksime nüüd tõesti ergutama liikmesriike seda täiel määral ellu viima. tänan teid teie murede eest. suur tänu, proua volinik. kolleegid, arutelu on lõppenud. hääletus toimub mai osaistungjärgul ja ma tahan teile teatada, et ka tänane osaistungjärg on lõppenud. soovin teile turvalist koduteed. loodame, et seda enam ei mõjuta ega katkesta vulkaaniga ükski mingi, ükski teine loodusjõud.